Liidu ettevõtetelt, et nad peaksid kinni oma kohustustest ka tööõiguse, inimõiguste ning maksuõiguste osas. suur aitäh teile ja nüüd saab sõna härra Sorinio, üks minut, palun. proua volinik, ma tervitan seda, et uus komisjon on geopoliitiline see on oluline, sest geopoliitiline olukord on muutunud ning me peame näitama ennast äh, mitmepoolse lähenemise suurvõimuna. meil on vaja ka vajalikke instrumente selleks, et edendada inimõiguste valdkonda üle maailma, meil on vaja täita äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid me peame toetama kodanikuühiskondi ning me peame arvesse võtma ka Cotonou lepingu jä-, jätkulepingut. peame kaasama ka partnerite parlamendid selleks, et tugevdada neidki ning seda mõõdet ning samuti on vaja kaasata äh, Aafrika Parlament äh, nendesse läbirääkimistesse. suur tänu! proua Sakaropoulu, poolteist minutit. Madame la commissaire, chers collègues äh, lugupeetud volinik, head kolleegid, Aafrika kaks tuhat kakskümmend omab uut nägu, oma noorte, oma naiste nägu Aafrika on valmis äh, väljakutsetega toime tulema ning need valikud, mis ta täna teeb, omavad otsustavat mõju kogu maailma tulevikule. nüüd vaadakem Euroopat, milline ta on aastal kaks tuhat kakskümmend. väärtuste kontinent, meil on ka kogemusi, kuid samuti kontinent, millel on üha enam vaja liitlasi. Euroopal on vaja tugevat ning enda üle uhket Aafrikat Aafrikale on samuti vaja ühtset Euroopat, eh, mis räägib ühel häälel, see on tingimuseks, mis tagab mitmepoolsuse ning kestliku arengu. lugupeetud volinik, uus strateegia peab reformima meie suhteid mõlema kontinendi vahel, meil on vaja teha lõpp kolonialismi järgsele ajale. Aafrika partnerid soovivad võrdseid suhteid, ka meie, eurooplastena, soovime äh, Äh, seda uut lehekülge ajaloos, koos nendega kirjutada, me ei taha nende jaoks sama strateegiat teha, vaid koos nendega. meil on samuti kohustus äh, tagada eurooplastele seda, et nad mõistaksid Aafrikat tema mitmekesisuses ning ainult mitte läbi äh, rände. lugupeetud volinik, teie uue äh, Ehm, äh, ametinimetus rahvusvaheline partnerlus on uueks võimaluseks ajaloos. parlamendisaadikutena olema uhke selle üle äh, koos teiega, koos nõukoguga ning koos Aafrika äh, liitlastega ja koos ka kõigi teiste kolleegidega, aitäh! suur aitäh! proua Arena, üks minut suur aitäh, kolonialism on läbi, Aafrika riigid sõltumatud, aga pärast seda Euroopa Liit on sõlminud üha enam koostöölepinguid Aafrikaga, muidugi mõista. Kok-, Yaoundé, Loome, Cotonou kokkulepped ja nii edasi, aga enamus neist lepingutest tunnistagem endile, eh, panid küll paika meie suhted Aafrikaga, aga tihtilugu ainult selleks, et tagada meie mõju ning huvide kaitse sellel kontinendil pärast poolesajandilise koostööd on bilanss kehva, eriti kui vaadata arenguindeksit, kui vaadata majanduslikku mitmekesisust, kui vaadata, mis on julgeolekuolukorraga toimumas, ebavõrdsustega. ma ei taha muidugi loobuda meie suhetest Aafrikaga ning ma tervitan igati tulevase Euroopa Liidu Aafrika strateegia äh, koostamist, aga me peame üles näitama rohkem sidusust ning läbipaistvust sidusust eelkõige erinevate instrumentide osas, mida me kasutame ning seda tööd me teeme eh, ka edasi. kuid samuti sidusust meie enda poliitikas, me ei saa kaitsta kaubandussuhteid, eh, kus eh, ei toetata kohalikku arengut ning millega hävitatakse kohalikku põllumajandus- Euroopa Liidu äh, põllumajanduse huvides. meil on vaja läbipaistvust ja head valitsemist, nii et jah, strateegiale Euroopa Liidu Aafrika vahel, aga ärgem korrakem mineviku vigu üle. suur aitäh, sõna läheb nüüd proua Rodriguez Ramosele. üks minut, palun. palun, daamid ja härrad, palun pidage oma kõne eest kinni, meil on palju vaba mikrofoni soovijaid <clears throat> kui te tahate, et kõik sõna saaksid, siis palun pidage oma kõne ajast kinni, aga nüüd on teil sõna. suur aitäh, lugupeetud volinik, äh, juhataja. suur aitäh teile, Aafrika kontinent ei ole kontinent, mis on seotud ainult rändega, vaid see on tulevikukontinent, naised, noored naised on sellel kontinendil üha tugevamad, jõuavad üha kaugemale. Euroopa strateegia, uus strateegia peab olema roheline, millega me võitleme kliimamuutuste vastu, me peame toetama puhtaid energiaallikaid, see peab olema eh, ka meie suhete tuumikuks äh, Aafrikaga äh, Aafrika on ainult kahe protsendi osas äh, panustanud äh, kasvuhoonegaasidesse äh, viimase poole sajandi puhul jooksul, aga kahjuks kannatavad need kõige rohkem tagajärgede all. seal on kõige rohkem hukkunuid kas üleujutuste või põudade tagajärjel, sellest tulenevalt vastupanuvõime puhas energia, taastuvad energiaallikad, see peab olema meie suhete aluseks äh, selle kontinendiga. Euroopal on vaja muidugi rohkem ressursse, kuid samuti ka tuleb üles näidata suuremat vastutustunnet. suur aitäh ning sõna läheb nüüd härra Pisapia-le. suur aitäh. tänane arutelu äh, on kõlama pannud äh, ühe sõna, ränne me teame, millised väljakutsed sellega kaasnevad ja sellest tulenevalt ma olen veendunud, et sotsiaalne, majanduslik ning demokraatlik areng on ja peavad olema peamiseks eh, eesmärgiks. me eh, peame oma eh, praegu strateegia muutma, mis on olnud tulemusteta rahu ning õigused, mis on meie AD, e, DNA osaks peavad olema ka meie suhete osaks Aafrikaga. Euroopa Liit peab toetama selle kontinendi kasvu, mitte no aga ei tohi me selliseid otsuseid vastu võtta, mis meie südametunnistusega vastuolus on. kokkuvõtteks tahaksin lõpetada Nelson Mandela sõnadega. mitte keegi ei ole mõistetud e, elama vaesuses ning viletsuses, vaid me kõik oleme mm, sündinud vendadena. suur aitäh ning sõna läheb nüüd proua Rafaelale, üks minut. lugupeetud äh, volinik, kolleegid, tahaksin tänada äh, komisjoni presidenti Van der Leyenit selle eest, et on äh, algatus tehtud Aafrika Liiduga äh, koostöö jätkamiseks, see on oluliseks sammuks, me oleme nüüd ristteel, me peame oma lähenemist muutma, me peame üksteisesse suhtuma kui võrdsetesse partneritesse. Aafrika on kõige paljulubavam kontinent üldse meie ukse lävel. kõrgeid algatusi on tehtud, Aafrika kontinendi vabakaubandusala on viimaseks näiteks sellest tegemist on ambitsioonika projektiga, mis võib Aafrika muuta eh, multi, mitmepoolsuse sest eh, pakitsevaks kontinendiks. Euroopa Liit peab igati toetama Aafrika eh, vabakaubandusala loomist. komisjon peaks seda kaaluma ning välja töötama konkreetseid meetmeid. meie enda huvides on suuresti, et Aafrika Liit oleks ühtne, me peame Eh, seda tervitama, eriti aegadel, mil osa, teatud jõud eh, meie vastu välja astuvad. Euroopa Liidu ja Aafrika eh, riikide partnerluse peaks olema võrdsete partnerlus, aitäh! suur tänu! daamid ja härrad, meil on päris palju sõnasoovijaid vaba mikrofoni all. nii et paraku kõikidele aega ei jagu esimesena kolleeg Milan Moll, kõneaega üks minut. aitäh. Aafrika peab olema prioriteet. me peame hoolitsema rahu, eh, julgeoleku, stabiilsuse eest ja kindlasti ka noorte hariduse eest. rändevood on olulised, neid tuleb hallata. selle mandri ees on tohutud demograafilised ähm, väljakutsed ja meil on vaja uut strateegiat. samuti peame mõistma, et Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine on tähtis teetäht, tähis. me oleme lähedased naabrid. kakskümmend viis aastat on see partnerlus kestnud, aga me ei ole ikka veel oma eesmärke saavutanud ja mõnedes piirkondades, mõnedes valdkondades on tegelikult Euroopa Liidu ähm, roll taandunud, Liibüa näiteks, Lähis-Ida. ja ausalt öeldes, kui nendele vastata, siis ega väga palju optimismi ei ole, Euroopa Liit peab Aafrikas tähtsat rolli mängima, eriti öö, Vahemere lõunakaldal. kolleeg Markas. Hoje o continente mais jovem do mundo digitaaltehnoloogiad tekitavad uusi võimalusi, uusi võimalusi leida uusi lahendusi vanade probleemide jaoks. näiteks on võimalik läbi SMS-uudiste vältida ka naiste ümberlõikamisjuhtumeid. Mo-, seega mobiiltelefonid aitavad tegelikult kaasa võrdõiguslikkuse saavutamisele. me peame tõesti saavutama digitaalühiskonna, aga mõtlema ka jätkusuutlikult, peame toetama noori inimesi ja ka naisi, et nad saaksid kasutada neid uusi võimalusi seega siin strateegias peab keskenduma just partnerlusele digitaalvaldkonnas. Aafrika on partner, millel on palju probleeme, aga mis pakub ka palju võimalusi. aitäh, äh, kolleeg Kampa. suur tänu, lugupeetud volinik, suur tänu selle uue lähenemise ja uue strateegia eest, see on tõeliselt vajalik. me oleme sellest Arengukomisjonis ka rääkinud suur,, suur-suur tänu selle eest. seal on hõimudevahelised sõjad, töötus, noortel pole tööd ja kõik see on ebaseadusliku rände allikas, aga veel üks väga oluline asi, üks nähtus, mida on näha Aafrikas jätkuvalt, see on inimkaubandus Poolas oleme me käivitanud väga suure aktsiooni kahe organisatsiooniga toetame neid inimesi, kes on vabastanud end sellest kahetsusväärsest praktikast ja kindlasti me peame aitama ka neid lapsi, keda müüakse orjadeks, näiteks viieaastaseid äh, lapsi isegi müüakse seksiorjadeks. Keenias on öö, ähm, lausa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 nädal kuluks nende asjade arutamiseks, aga ma sooviksin tõstatada ühe asja, mida ma sooviksin väga konkreetselt tulevikustrateegias näha. naiste ja tüdrukute olukord, naiste olukorra parandamine suurendab arenguvõimalusi absoluutselt kõikides valdkondades. ükski riik ei ähm, suuda õnnestunult tegutseda, kui pool elanikkonnast on kõrvale jäetud. siin on olulised seksuaalterve, tervis äh,, pereplaneerimine ja ma loodan väga, et seda on näha tulevikustrateegias ka, lugupeetud volinik. suur tänu. ja nüüd Deirdre Clune. Um, uh, uh, suur aitäh, juhataja. ma väga tervitan seda, mis te ütlesite, et te käisite presidendiga koos Aafrikast, te rääkisite, et äh, Manner oli noorte ja ja nii-öelda tuleviku manner ja äärmiselt oluline on seetõttu arutada tegevust Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. seal on olnud edukaid samme, meil on näiteks Pariisi lep-, leppe, kestliku arengu eesmärgid, ähm, kindlasti on vaja nii-öelda fokusseerida nendele asjadele ka tulevikus. äärmiselt ähm, aktuaalne on kõrge töötus, seal on võib-olla Euroopa Liidul võimalik aidata, näiteks aidata äh, töökohti tekitada, ma olen eelmisel ametiajal ka ise seal kohapeal käinud ja kindlasti on palju selliseid asju, mida Euroopa Liidul on võimalik ära äh, teha, et toetada selliseid pärimuslikke äh, töökohti ja alasid ja äärmiselt positiivne on Euroopa jaoks, et meil on naaber Aafrika jaoks uus strateegia. suur tänu. ja nüüd kolleeg Teli. aitäh. mina arvan, et sellest strateegiast võiks teha lühikokkuvõte, et noh, kena juttu, mull, me räägime võrdsusest, me räägime paljudest teistest asjadest, aga põhimõtteliselt on need lihtsalt neoliberalistliku globaliseerimise teenistuses. AKV regioonis näiteks kõige vähem arenenud äh, riigid äh, kaotavad ja samas äh, suurriigid, lääneriigid ähm, jätkavad protektsionismi kursil. minu arvates ähm, see suhe Aafrikaga on tasakaalust väljas, minu meelest suureks probleemiks on öö, ähm, suurenev äh, sõjaline kohalolek, eriti Saheli re regioonis prantslaste poolt. seal ju põhimõtteliselt püütakse kaitsta Prantsuse huvi tooraine osas ja nii edasi, see ei ole küll võrdsusele hea. suur tänu ja viimasena saab sõna kolleeg Hedman. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, kallid kolleegid. Aafrika uus strateegia peab olema kohandatud niimoodi, et ta klapiks kokku muutunud poliitilise olukorraga. inimõigused ja demokraatia on loomulikult äärmiselt, äärmiselt olulised. sõnavabadus peab olema oluline demokraatlikud standardid, poliitilist dialoogi tuleb rohkem pidada Aafrika Liiduga, julgeolek, rahu, vaesuse vähendamine on olulised, tervishoiu parandamine, terrorismiga võitlemine ja inimkaubandusega võitlemisega on ka vaja tegeleda. kõigeks selleks on vaja anda rahalist abi nendele riikidele, kes maadlevad nende fundamentaalsete probleemidega siis on kindlasti ka veel taastuvenergia allikad. aitäh! ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Jutta Urbilainen. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, suur tänu selle konstruktiivse mõttevahetuse eest ma pean ütlema, et ma olen veendunud, et me suudame uue strateegia ja viljaka partnerluse Aafrikaga üles ehitada sellise, mis keskendub säästlikule arengule. Teie panus sellele strateegiale on äärmiselt oluline, et selles protsessis saaks nii-öelda vundament paika. komisjon koos välisteenistusega praegu veel viimistleb seda strateegiat niimoodi, et see saaks olema nii kõikehõlmav kui vähegi võimalik. lugupeetud saadikud, palun öö, äh, ma sooviksin teile kinnitada, et kõik teie kommentaarid on väga-väga ähm, suure tähelepaneku arvesse võetud. väga hea on see, et nii paljud teie hulgast rääkisid noortest inimestest. see strateegia on väga oluline teetähis meie suhete tugevdamisel. siin tulevad mängu ülemaailmsed äh, väljakutsed, mida me ei saa ignoreerida. kakskümmend kakskümmend on Aafrika-Euroopa partnerluse seisukohalt pöördeline aasta. me oleme pealäbirääkijaga ja see on siis Togo ülikooli professor Juse, et me kavatseme Cotonou järgseid läbirääkimisi märtsi lõpus käivitada. ja siis on veel tippkohtumine muidugi ja selle ajal terve rida lisaüritusi, mille käigus on võimalik meie partnerlust veelgi paremini määratleda. me püüame hoolitseda ka selle eest, et meie poliitikat viidaks elu, ellu öm, ähm, õigete vahenditega ja kindlasti, et, et ka mitmeaastase finantsraamistiku va-, vahendid saaksid öm, ähm, korralikult kasutatud Need eesmärgid on olulised ja neid on vaja nüüd ellu hakata viima. ainult koos, ainult koos on meil võimalik luua kestlikud ja turvalised kogukonnad, milles saab toimida meie planeet ja kus inimesed saavad äh, head elu elada. ja ma ootan kindlasti meie viljakaid mõttevahetusi ka tulevikus przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku. suur aitäh, lähme siis järgmise päevakorrapunkti juurde. nõukogu ja komisjoni avaldused antisemitismi vastane võitlus kogu Euroopas. ja nüüd selleks, et vabas mikrofonis või sinise kaardi küsimusi saaksite esitada, saate kasutada traditsioonilisi või elektroonilisi vahendeid Nikolina Priatšu äh, saab sõna nõukogu nimel. suur aitäh, proua juhataja, lugupeetud saadikud. hiljuti tähistati Auschwitzi vabastamise seitsmekümne viiendat aastapäeva ja tegelikult teema on olulisem kui kunagi varem. E, juba aastaid on vihakuritegude, e, semitismi ilmingud ja rassismi ilmingud Euroopas suurenenud need mõjutavad vähemusi ja eh, kaitsetuid rühmitusi, sealjuures juute. ja väga laialdaselt on antisemitismi, ütlen selgelt välja, ei ole mingisugust õigustust sellele asjale ja me peame selliseid nähtusi äärmiselt tõsiselt võtma. on terve rida õiguslikku vahendeid, millega on võimalik kaitsta rassismi eest ja sallimatuse eest. kõik Euroopa Liidu äh, liikmesriigid on äh, kirjutanud alla konventsioonile mm, rassismiga äh, võitlemise kohta ja igasugune diskrimineerimine rassi, usulise, usuliste veendumuste ja nii edasi ja, ja nii edasi öö, äh, alusel, ka selle kohta on vastav komi-, dokument ratifitseeritud. ja siis on veel kaks tuhat kaheksa raamotsus rassismi ja ksenofoobiaga võitlemiseks. juulis kaks tuhat kuusteist kutsus nõukogu liikmesriike üles hoolitsema selle eest, et raamotsus saaks tulemuslikult öm, ähm, üle võetud ja et saaks paika ka kõikide liikmesriikide vihategevuse äh, vastane öm, ähm, õigus ja et oleks olemas ka korralik öö, äh, protsess vihakuritegudest öö, äh, öö, ähm, raporteerimiseks. detsembris kaks tuhat kaheksateist võeti vastu deklaratsioon antisemismiga võitlemise kohta. seal oli juttu ka juudi kogukondade paremast kaitsmisest. nõukogu leiab, et antisemitism on väga laialt levinud. nõukogu kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles võtma mõt-, meetmeid antisemitismiga võitlemiseks ja juudi kogukondadega jõuti kogukondade kaitsmiseks. sotsiaalmeedia on üks äh, suur vahend äh, viha levitamiseks, siin on vaja Euroopa reaktsiooni. meil on olemas oktoobris kaks tuhat seitse võetud äh, inimõiguste dokument, meil on kõrge rühm, töörühm, kes tegeleb nende küsimustega me tervitame ja toetame ka jätkuvat Euroopa Liidu dialoogi suure, suurte IT-firmadega selleks, et tegeleda vihakuritegudega netis. siin on olemas ka eeskiri aastast kaks tuhat kuusteist. ja viimaseks veel üks asi, me peaksime meeles pidama ja tunnustust avaldama ehm, põhiõiguste ameti märkimisväärset tööd äärmiselt oluline on muidugi ka haridus, koolitus ja töö noortega. vaja on eh, meediakirjaoskust, kriitilist eh, mõtlemist eh,, kui lapsi õpetatakse. äärmiselt oluline on arvestada ka seda, et meetmed, millega võideldakse vihakuritegudega, need öö, ehm, on tulemuslikud ainult sellisel juhul, kui politseid informeeritakse intsidentidest ja kui politsei sellised intsidendid ka vihakuritegudena noh, kirja paneb, registreerib. paraku on aga andmeid selle kohta, et tihti neid vihakuritegusid politseis sellisena ei registreerita ja ei tunnistata. riikides võetakse järjest rohkem meetmeid selle probleemiga tegelemiseks, sinna hulka kuulub näiteks juhismaterjal politseinikele, et nad koguksid detailsed andmed kuritegude kohta ja samuti on kindlasti ka koostöö oluline kodanikuorganisatsioonidega, kellel on praktika vihakurude, kuritegude kohta. tegelikult siin on vastutavad kõik politseinikud, õpetajad, ametnikud, lapsevanemad ja muidugi kindlasti ka kohtunikud ja prokurörid. keegi ei tohiks sulgeda silmi ega kõrvu viha või sallimatuse ees. maailm õppis oma õppetunni Auschwitzi baasil. lähtuti äh, rahust ja, ja rahvusvahelisest õigusest ja selle põhjal asuti maailma üles ehitama pärast Auschwitzi. aitäh selle sissejuhatuse eest. nüüd saab komisjoni nimel sõna asepresident Jourova. härra president, austatud saadikud, kaks nädalat tagasi mälestasime Brüsselis seitsmekümne viiendat Auschwitzi Birkenau vabastamise aastapäeva. Liliana Šegre, Auschwitzis ellujäänu, rääkis ka oma kogemustest äh, sellest, äh, äh, nendest kohutavatest sündmustest, mida ta tüdrukuna koges. ta tuletas meile meelde, et rassism ja antisemitism endiselt ähm, esi, esineb Euroopa ühiskonnas ning ohustab äh, vähemusi meie hulgas. Euroopa Liidu kohustus on vältida seda, et ajalugu korduks. ning me peame kaitsma neid väärtusi, mille, millel Euroopa Liit põhineb. holokaust näitas meile, mille võib ka, mida võib kaasa tuua rassism ja antisemitism ning selle vältimine on Euroopa projekti südames. Euroopa, mis kaitseb Äh, meie juudi kogukondi ning kõiki teisi vähemusi. me oleme näinud, et teiste vihkamine, teise vihkamine on viimastel aastatel muutunud normaalsuseks. Äh, seda võib näha tavameedias, äh, internetis ning meie, ning see on väljakutse tervele ühiskonnale, mitte ainult inimestele, kes selle all kannatavad. Halle sünagoogi ründamine on üks viimaseid näiteid, aga igapäevaselt on vähemused vihkamise ohvrid nii internetis kui päriselus. Euroopa Liidu üks võtmeprioriteete on kõigepealt tagada, et õig-, õigesti äh, rakendatakse ellu ja kohaldatakse Euroopa Liidu õigustikku, kaasa arvatud äh, rassilise võrdsuse direktiivi, tööhõive direktiivi ning rassismi ja ksenofoobia vastast tegutsemiskava. komisjon on töötanud koos tihedalt liikmesriikide ametite ning kodanikuühiskonnaga Euroopa kõrgetasemelises töörühmas ksenofoobia vastase võitluse teemal, selleks et astuda vastu vihakõnele ja vihakuritegudele ning välja töötatud instrumendid aitavad liikmesriikidel öö, ka, ka kasutusele võtta selgeid meetmeid. kõrgetasele, tasemelise töörühma soovitused võimaldavad liikmesriikidel nüüd paremini ellu rakendada välja töötatud instrumente, reageerides vihakuritegudele ja vihakõnele. eriti, mis puudutab vihakõnet. on komisjon soovinud tugevamaid samme on paika pandud käitumiskoodeks vihakõne vastu võitluseks veebis ning paljud ettevõtted on nõustunud kahekümne nelja tunni jooksul juba äh, ära märgistama vihakõnet ning astuma, kui võimalik, ka samme selle vastu. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ainult kakskümmend kuus protsenti sellistest sisust eemaldati. nüüd on see protsent jõudnud üle seitsmekümneni ning kaheksakümmend üheksa protsenti sellistest äh, juhtumitest analüüsitakse kahekümne nelja tunni jooksul. astume ka järgmisi samme. Äh, järg-, kuue, kuu aja jooksul tuleme välja oma viienda seireanalüüsiga, äh, mille koostasime koos kodanikuühiskonnaga, toime, tõime kokku ettevõtjaid, liikmesriikide ametid ning kodanikuühiskonna, et tugevdada meie võitlust veebivihakõne vastu meie antisemitismi ning anti-islami vastased võitlejad on, on kaasanud ka vastavad kogukonnad ning me teeme koostööd liikmesriikide ametite, vabaühenduste ning organisatsioonidega. töötame ka selle kallal, et ellu rakendada Euroopa Liidu Rooma strateegia, et võidelda nende vastase diskrimineerimisega antisemitismi äh, strateegia oli teetähis, kõik liikmesriigid äh, nõustusid nende meetmetega ning sellega, et nad peavad oma strateegiad välja töötama. komisjon äh, kutsus kokku ka töörühma, et uurida jätkusamme nõukogu deklaratsioonile ning õhutati ka erinevaid kogukondi koostööd tegema, et strateegiad paika saaks. me tervitame et seda, et tulevane eesistujamaa Saksamaa on juba teatanud, et semit-, semitismi vastane, antisemitismi vastane võitlus on üks nende olulisi prioriteete. sest see on üks märke vihkamisest, olgu see siis kolmandates riikides või meie enda riikides. kui hakatakse holokausti eitama, kui hakatakse vihkama inimesi sellepärast, et nad on juudid, Äh, see tähendab ka seda, et äh, pannakse küsimärgi alla Euroopa olemasolu. see, sest see õõnestab meie liidu vundamenti. vihakõne ja võltsuudised äh, määrivad meie minevikku, aga ka meie olevikku, meie demokraatiad peavad võim suutma vastata sellele väljakutsele ning nad peavad suutma kohaneda. Online platvorme on kuritarvitatud, et levitada selliseid sõnumeid, et moonutada demokraatlikku arutelu ning sekkuda poliitilisse protsessi. neli viiest eurooplasest tunnevad, et selline võltsuudiste levitamine on Euroopa demokraatia jaoks probleem. me peame tagama demokraatia kaitse Euroopas. selleks tuleb komisjon välja oma Euroopa demokraatia tegevuskavaga, millega võideldakse desinformatsiooni vastu ning toetatakse vaba internetimeediat ning tagatakse ka suurem läbipaistvus äh, makstud poliitreklaamide puhul ning parandatakse reegleid, mis puudutavad Euroopa erakondade rahastamist. läbipaistvus on hädavajalik, samuti ei tohi me ta lubada välist sekkumist meie demokraatlikesse süsteemidesse selliste poolte poolt, kes soovivad õõnestada ja destabiliseerida meie liitu. see on oluline prioriteet komisjoni jaoks ning ka liikmesriikide jaoks nagu võib näha, siis vähemused on jällegi surve all, seega me peame rääkima valjamal häälel ning pingutama rohkem, tagamaks, et eurooplased saavad elada vabalt, ilma ohutunde, rassismi või ksenofoobia ohuta. komisjon kavatseb Euroopa Parlamendi e, ja eriti mitmekesisuse ja rassismivastase INTA rühmaga koostööd teha, selleks et meie tegevus oleks tõhusam, aitäh! aitäh, proua asepresident, sissejuhatuse eest, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt saab sõna proua Metsola. aitäh, härra president olen kuulanud liiga paljusid kõnesid, aga üks, mis mul jääb alatiseks meelde, selle esitas Mariann Turski eelmisel kuul seitsekümmend viis aastat pärast seda, kui ta kolmekümne kahe kilosena kõigest Auschwitzist pääses ta ütles, et Auschwitz äh, ei tekkinud oot-, äh, äkitselt, ta tekkis järk-järgult, sest palju, liiga paljud inimesed pigistasid silma kinni, liiga paljud leidsid patuoineid ning liiga paljud leidsid, et seadusi võib rikkuda. antisemitism, rassism ja igasugune vihkamine, seda võib näha igal pool Euroopas. Euroopa teab väga hästi, milleks inimene on võimeline ning kui me õpetame inimestele mitte ainult seda, mis juhtus, vaid ka kuidas see juhtus, siis aeg, aegapidi võib-olla me tõesti õpime ajaloost, isegi kui enam ellujäänute hääli kuulda ei ole. me oleme näinud rünnakuid juutide ja sünagoogide vastu Euroopas, endiselt leitakse patuoinaid ning endiselt näeme, kuidas riigid hälbivad aeglaselt meie põhiväärtustest ning meie öö, äh, põhiväärtused on sattunud ohu, ohtu. me ei saa jääda vaiki, kui me näeme ebaõiglust ükskõik kus. me ei saa lubada seda, et inimesed, kes võitlevad õigluse eest öö, äh, ja pöörduvad Euroopa poole, siis nad näevad, äh, et neid ei usuta, kuigi nii on juhtunud kui me ütleme, et eh, ei kunagi enam, siis me peame seda tõsiselt võtma ning astuma ka vajalikke samme. on loodud ka üheteistkümnes käsk, eh, sa ei tohi olla mm, ükskõikne, sellest peame me juhinduma. aitäh, järgmisena Kati Piiri. aitäh, seitsekümmend viis aastat tagasi ütlesime me, eurooplased, ei mitte kunagi enam aga endiselt nüüd tõstab pead antisemitism. vihkamine Euroopa Liidus kasvab järjest. ka erakonnad siin kojas õhutavad äh, rassismi ja migrantide vastalisust, vihatakse juute, moslemeid, roomasid või LGBT inimesi me ei tohi sallida eh, eelarvamusi ja silmakirjalikkust, me ei saa lubada, et see muutub tavaliseks poliitika osaks. me ei saa lubada seda, et paremäärmuslikud eh, erakonnad nagu AfD Saksamaal, Fidesz eh, Ungaris ja Lega Itaalias muutuks tavalisteks osalisteks meie poliitilistes aruteludes. eurooplastena peame me kaitsma vabadust, vabadust olla, kes sa tahad olla, uskuda seda, mida sa tahad uskuda meil on vaja, et Euroopa Liit pühendumult, rohkem pühendunult võitleks rassismi vastu. Euroopa eest on vaja võidelda sellise Euroopa eest, kus kõik vähemused, ükski vähemus ei pea kartma diskrimineerimist. me ei tohi enamuse arvamust peale suruda, me usume Euroopa Liitu, kus me tegutseme õiglaselt ka pärast seitsekümmend viit aastat vabastamist. me peame protesteerima ja tegutsema, kui meie kaaseurooplasi diskrimineeritakse. aitäh, proua Riis, Frederik. suur aitäh, lugupeetud juhataja. kolmkümmend seitset aasta Helemalini rööviti, teda piinati, põletati neliteist aastat tagasi ühes äärelinnas Pariisis. see Sara Limi oleks olnud äh, kuuekümne kuue aastane, ka tema peksti surnuks, sellepärast et ta ei juut. Äh, ta lükati aknast välja. Äh, protsessi ei olnud, sellepärast et kordasaatja ei olnud vastutav, sellepärast et ta oli võtnud kanna, kanepit. see olevat pehmendav asjaolu, väga kummaline kohtupraktika aga me näeme, et tapetakse selle inimesi sellepärast, et nad on juudid, paljud peavad lahkuma, sünagoogid, koolid, surnuaiad vajavad endiselt kaitset. kolmandik eurooplastest ütleb, et nad ei tea mitte midagi holokaustist või ainult väga vähe, see on aga esmatähtis, seda õpetatakse kõikjal me näeme, et rassism levib sotsiaalvõrgustikus, äärelinnades, koolides ja seda tuleb sanktsioneerida. viiskümnendate riigipead tulid kokku, et mälestada Auschwitzi äh, väravate avamist ja öeldi, et mitte kunagi ei tohi enam selliseid asju äh, kohtuda, aga kaks päeva tagasi äh, tuhanded natsid tulid kokku ning avaldasid meelt tege-, meist oli kolmanda Reichi äh, mälestamisega ja seda tehti politsei silme all. kas te tõesti usute, et Euroopa on teinud piisavalt selles olukorras? härra Philip de Man. jah, voorzitter, kolleegas, et eh, geweeklaag over blank rassisme. head kolleegid. Belgias Äh, saadikud on samuti rääkinud rassismist, ka äh, siin tegelikult olukord ei ole parem, me räägime kõigil rassismi, äh, natsismi, aga tegelikuks põhjuseks on see, et tulevad siia massiliselt moslemi rassistid, nemad on Euroopa Liidus kaheksakümne protsendi ulatuses vastutavad juutide vastase vägivalla eest. see on tõsilugu ärgem rääkigem äh, natsidest enam, te olete terve ühe sõjajao maha jäänud. ärge nimetage oma kolleege varem, kes on paremäärmuslased natsideks. meil on olemas tegelik probleem, sellel on ka oma lahendus ja lahenduse nimi on piirid. tänke ma annaksin teile ka teada, et me oleme jäänud natukene ajasurve alla jäänud ning võtke teadmiseks, et vaba mikrofoni ajal annan sõna, saan sõna anda ainult viiele inimesele. et me ajakavast kinni ka peaksime järgmisena saab sõna härra Sergei Lagodinski. esimene äh, mõte äh, meil paljudel oli äh, jällegi, kui paremäärmuslane valiti Tüüringimaa, paremäärmuslaste toetusel valiti Tüüringis ähm, peaminister. Ungaris öö, on paremradikaalid valitsuses, Austrias ja Eestis samuti, kui juudid ja roomad ennast julgelt ei tunne Euroopas, siis on midagi valesti. see, kui hakatakse halvasti rääkima juutidest, hakatakse mõnitama juudi kapitali, kui meil siin karnevalidel on juutide vastased motiivid ja kui me midagi selle vastu ei öel-, ütle, siis öö, on see kuritegu. ma küsin äh, komisjonilt, liikmesriikidelt ja meilt kõigilt. eesistujana rääkisite te ilusaid sõnu Jeruusalemmas paari nädala eest, aga meil on, on vaja sõnu, meil on vaja tegusid, mida me oleme ette võtnud. komisjon öö, on välja tulnud algatusega antisemitismi vastu, aga on ka sellele siis piisavalt ressursse eraldatud? ning kuidas nõukogu kavatseb selle ellu rakendada, selle strateegia, seda me ei tea ning sellele soovime me vastuseid. ning sellele ootan ma vastust mitte ainult äh, antisemitismi töörühma esimehena siinkohas, vaid Euroopa kodanikuna. meil on vaja tegutseda, aitäh. kolleeg. aitäh vaba mikrofoni registreerimine on nüüd lõppenud, kuus inimest on sõna soovinud ning seda nad ka saavad. härra Pogaccini, Nikola saab järgmisena sõna. suur aitäh, lugupeetud juhataja! oleks piisanud sellest, et me oleks siin olnud kaks tundi tagasi siis kõlasid äh, viha ja äh, antisemitismi sõnad. kaks tundi tagasi Iisraeli rahvas süüdistati siin aparteidis, äh, palestiinlaste ärakasutamises, vägivallas, inimõiguste rikkumises, rahvusvahelise õiguse rikkumises, sõjakuritegudes. ja seda ütlesid needsamad, kes varjavad islami radikalismi poolt tehtavat, kuid Need on needsamad, kes vaidlustavad Hebrea eh, rahva õigust oma traditsioone eh, ja usku Euroopas praktiseerida. ja Kosmitil tõenäoliselt eh, on õigus Euroopa rabide konverentsi juht, kes paar nädalat tagasi ütles Itaalias, et peamised probleemid tulevad vasakult poolt ning see on antisemitismi osas suureks uudiseks proua Kornelia Ernst. ja nõustun loomulikult sellega, mida kolleeg just ütles. vasakpoolsed on alati sellega nõus olnud sünagoogid on millegipärast paremäärmuslaste sihtmärgiks alati olnud. me peame olema valvsad, et see ei leviks rohkem. see, et juute Euroopa tänavatel rünnatakse, et meie kojas on inimesi, kes Hitleri fašismi peavad eeskujuks ajaloos. just seetõttu on viimane aeg hakata tegutsema, mitte ainult püstitama mälestusmärke ja ilusaid sõnu ütlema, vaid meil on öö, siin palju vanu ja uusi natse, paremäärmuslasi meie tänavatel, meie kohtusüsteemis, meie parlamentides ning ka öö, öö, siin kojas hakatakse väitma, et fašism ja kommunism on sama, seda ei tohi teha. ka teie siin olete süüdi. fašismi ja öö, öö, rassismi ohvritele võlgneme me selle. aitäh, järgmisena saab sõna Laura Ferrara. suur aitäh! sellised nähtused nagu antisemitism, rassism, ksenofoobia, homofoobia, nii edasi, muu sallimatus, see on miski, mis lööb häirekella paljudes Euroopa riikides, sellega levib viha, seda me näeme nii veebis kui ka veebist väljaspool. ükskõik millisest vägivallast ja diskrimineerimisest me räägime Äh, mis on suunatud arvamuse, seksuaalse orienteerituse, religiooni või millegi muu vastu, äh, väärib äh, hukkamõistmist, sellepärast et seeläbi rikutakse põhiõigusi, põhivabadusi, kuid see tähendab ka seda, et meie ühiskond ei ole piisavalt ühtne. meil on vaja võtta ennetusmeetmeid, haridusmeetmeid ja teadlikkust tõsta, eriti just noorte seas, selleks, et mõistetaks, millega on tegemist vihakõnede näol tuleb samuti äh, kohtu ette tuua äh, süüdlased äh, selleks, et ka ohvreid kaitsta. Euroopa huvides on see tendents ümber pöörata. suur aitäh, härra Pollak! suur aitäh! mina olen usklik, paljud teist ka. me teame, et ka paljud, kes ütlevad, et nad äh, fašismi toetavad, on usklikud, aga ma tahaksin siiski rõhutada seda, et äh, see ei ole sama asi. Äh, sellest ei piisa, et me oleme heleda nahaga või heledate juustega, sellel ei ole tegelikult mingit tähtsust miljonid inimesed äh, hukkusid sellepärast, et neid ei peetud täiuslikis, täiuslikkuseks. Äh, fašism, natsism äh, Slovakkias teise maailmasõja ajal oli seotud ka religiooniga kahjuks. viidi läbi tegusid, kuritegusid rahvuse nimel. riigid, kus inimestel ei ole tööd, kus Äh, noori ei suudeta tööturuks ette valmistada, kus ei ole taristuid. inimesed äh, joovad jõgedest, vaid selliseid riike on veel Euroopaski olemas. kui me sellist äh, ebavõrdsust sallime, siis me seeläbi aitame kaasa fašismile, me peame lahendama ära inimeste tegelikud probleemid, seda peaksid tegema poliitikud selline täiusliku äh, rassiteooria on tegelikult kuritegu, tegemist ei ole sõnavabadusega, vaid selge kuriteoga ning kõik äh, demokraatlikud institutsioonid peavad äh, seda ka sellisena käsitlema. me oleme ajaloost näinud, kuhu viib äärmuslikkus äh, me teame väga hästi, kui me ajalugu usume, mida see tähendab, me teame, kuhu see ideoloogia välja viib, me ei tohi anda äärmuslastele võimalust, äh, vaid me peame probleemid lahendama. minu äh, koduriigis äh, räägivad äärmuslased romade nimel, vaeste nimel, kuid meie peame olema need, kes pakuvad lahendusi. aitäh, järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar. Gracias, señor presidente, vicepresidenta Jurova suur aitäh! antisemitismi, rassismi ja viha üle käiv arutelu on igati põhjendatud ja õigustatud. Eurobaromeeter näitab, et on, toime pannakse üha enam vägivaldseid tegusid teatud isikute vastu, kes on ühiskonna äh, äärealadel. tegemist on kuritegudega põhiõiguste vastu, üha enam kuritegusid on, üha rohkem vägivalda. ja me näeme, et see levib üha enam, see on ka põhjuseks, miks parlament äh, peab oma muret väljendama ning toetama kõiki, äh, kõike seda, mis komisjon plaanib teha selles valdkonnas, et võidelda. esimesel juunil kiitsime heaks resolutsiooni Äh, antisemitismi kohta ja holokausti kohta. seejärel äh, toetasime Euroopa Liidu Nõukogu otsust detsembris kaks tuhat kaheksateist äh, ning eesmärgiks oli võidelda viha vastu seaduslike vahenditega meil oli vaja mingeid äh, instrumente selleks, et selliseid kuritegusid karistada. nüüd me jõuame kahe tuhande kaheksanda aasta raamotsuseni, pol-, seda on vaja päevakajastada ning siin on vaja ka parlamendipoolset toetust komisjonile, tuleb äh, koolitada vastavaid äh, ameteid, meil on vaja nimekirja vihakuritegudest, me peame kaitsma ka ohvreid, kuid samuti tuleb tagada nende kogukondade turvalisus kes on ohtu sattunud. siin ma ei pea silmas mitte ainult mustlasi, roomasid, vaid kõiki neid, kes on äh, vihakuritegude ohvrid, äh, kes on patuoinaks muutunud ning kes kannatavad äh, nende kätes, kes ei pea kinni Euroopa Liidu õigustest ja väärtustest. Anna-Julia Donat. proua Anna-Julia Donat. jah, thank you. aitäh, Ungaris Äh, on valitsus algatanud roomadevastast kampaaniat ja peaminister äh, kiidab heaks äh, rooma laste segregatsiooni. see, sellega käib ka kaasas teatud tasustamine ning samuti teised ütlevad, et room, roomad lihtsalt võtavad raha vastu, tööd aga ei tee. vihakõned levivad üha enam paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides alati on vihakõnesid olnud, aga viimastel aastatel on need üha oma, enam levinud, mitte vähemaks jäänud. populistlikel liikumistel on suur roll selles, sellepärast et nad kasutavad ära inimeste hirmusid ning nimetavad patuoineid kasutavad ära muutuvast maailmast ka muutuva maailmaga kaasnevaid kartusi, sellega võib tekkida dominoefekt. Eh, Eh, kasutatakse ära propagandameetodeid ning kui me praegu midagi ei tee, siis seeläbi õõnestatakse üha enam Euroopal põhimõtteid ning väärtusi. solidaarsus, inimväärikus, inimõigused ning eh, mittediskrimineerimine. kui me midagi ei tee, siis eh, sellel kõigel ei ole tulevikus enam mingit rolli mängida. suur aitäh, proua Susanna Tsekardi! suur aitäh! maailm, läänemaailma ajalugu on näidanud, et antisemitism äh, käib kaasas ühiskondade dekadentsiga ning ennustab ette kokkulangemist. Äh, kõike, kes elavad ühes ühiskonnas, peavad antisemitismi vastu võitlema. antisemitism tähendab muuhulgas Iisraeli riigi kaitsmist, selle territoriaalset, religioosset, poliitilist terviklikkust äh, juudi kristlik traditsioon on meie aluseks ja see on olnud põhitähtis meie ajaloo jaoks, antisemitismi vastane võitlus tähendab mitte ainult Iisraeli kaitsmist, mis on eh, heebrea kultuuri eh, sünnikohaks ja kristliku kultuuri üheks aluseks, kuid seeläbi saame kaitsta ka Euroopat eh, us-, usuäärmusluse vastu, terrorismi vastu ning ebademokraatlike liikumiste vastu suur aitäh, proua Aliis Kunke. aitäh, proua president. me peame mõtlema, kuidas võidelda vihkamise vastu, näiteks selliste inimeste vastu nagu mina siin kasutatakse palju tühje sõnu ning nende sõnakõlksude taga on ka palju tõsisemaid asju, nagu erinevad õigused. me räägime siin sellest, me, milline on inimese nimi näiteks, milline on inimese nahavärv ning selle põhjal diskrimineeritakse ning diskrimineerimine äh, levib aina enam. me peame seda ohtu tõsiselt võtma, see ei ole tõsise, vastuvõetav, et riigi ja valitsusjuhid Euroopa Liidus pole viieteistkümne aasta jooksul veel suutnud alla kirjutada näiteks diskrimineerimisvastasele direktiivile, aitäh! kolleeg Brusinski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo! suur aitäh, daamid ja härrad. antisemitismi juurte üle käiv arutelu peab põhinema tõele. kui me tõest räägime, siis asi ei ole enam mingites müstilistes natsides või äh, Auschwitzi vangilaagri äh, lõpu tegemise mind hämmastas see, kui vasakpoolsed ei nõustunud kellegagi, kes ütles, et fašism võrdub kommunismiga, ma tsiteeriksin seda, mis Stalin ütles juutide kohta, tema ütles, töötajatel peaks olema õigus oma viha ja pahameelt avaldada ja välja elada juutide peal pärast äh, rasket tööpäeva Poola sõjaväes toimus äh, puhastust, äh, hävitati juute. tahaksin tsiteerida ka ühte Poola kirjanikku, kes ütles, et inimesed äh, loovad teiste inimeste tulevikku, me peame olema sidusad. me ei tohi eitada seda, mis tegelikult ka toimus. ja seda tänapäevases Euroopas. Frau Kollegin Clara mr president One... Äh, proua Ponsati Obiols. üks tõsisemaid kuritegusid juudi rahva vastu toimus äh, tuhat üheksasada kolmkümmend kaks, kui katoliik äh, katolikud kuningad tuhat kuussada kolmkümmend kaks, vabandust, kui katoliku kuningad mõistsid sefaratist juudid välja me näeme, et tegemist on sallimatuse avaldusega, selline sallimatus levib ka praegu Hispaanias katalani vähemuse vastu. Francisco Franco öö, äh, pärandina kasutavad Hispaania kohtunikud praegu äh, diskrimineerivaid seadusi Katalani õpetajate vastu. me peame kaitsma vähemusi viha vastu, meil on vaja demokraatlikke kohtunikke, aga praegu seda on kasutud. suur tänu, Toomas Tobe. härra